tänase päevakorra kohta mul muudatusettepanekuid ei ole. samuti mitte homse päeva kohta. nüüd kolmapäev. ECR fraktsioon on teinud ettepaneku et äh, pärastlõuna esimene päevakorrapunkt peaks olema komisjoni ja nõukogu avaldus seoses artikli viiskümmend käivitamisega ühe liikmesriigi poolt. kolleeg Loones, palun selgituseks, kõige olulisemad läbirääkimised, mis Euroopa Liit kunagi on ette võtnud ajaloo jooksul, on lähenemas, nimelt Brexiti alased läbirääkimised ja see tähendab seda, et meie koda peab olema ühtne nendel läbirääkimistel, ületama erakondade vahelised lõhed. selleks, et meie positsioonid oleksid komisjoni ja nõukoguga võrreldes tugevamad. eelmisel nädalal nimetati äh, härra Verhofstadt äh, parlamendi läbirääkijaks, selle nimetas, äh, tema nimetas ametisse fraktsiooni esimeeste konverents ilma igasuguse hääletuseta minu suureks üllatuseks. ja siis te olete üllatunud, et inimesed äh, kaeblevad sellele, et meil ei ole tagatud ähm, demokraatlik legitiimsus Äh, ALDE, liberaalide ja demokraatide esimees võtab vastu sellise ebademokraatliku ametisse nimetamise ja, ja ma küll arvan, et äh, see ei peaks nii olema, aitäh. suur tänu. kes soovib rääkida selle ettepaneku poolt? ettepaneku poolt. ja palun, tõmmata härra esimees ütleb härra nuttall me toetaksime ecri soovitust ma ei suuda uskuda et fraktsiooni esimeeste konverents on härra verhofstadti valinud välja eh, parlamendipoolseks läbirääkijaks brexiti küsimustes mina olen siin parlamendis istunud kuus aastat ja olen kuulanud härra verhofstadti eh, kõnesid siin ja ütlen et tema ei ole küll brittide sõber viimane kord, kui ma siin parlamendis sõna võtsin, ütles, et tuleb äh, rahuneda äh, ja tagada see, et äh, saame kõige parema tehinguni. härra Verhofstadt ei aita Briti talunikke, ei aita Briti autotöötajaid, mitte kedagi nad ei aita, meil on vaja kõige paremat võimalikku lõplikku tehingut, mõelge üle see härra Verhofstadti ametisse nimetamine ja leidke mõni neutraalsem kandidaat. üks hetk ettepanek on läbirääkimise algused artikli viiskümmend äh, käivitamise üle liikmesriigi poolt ja oleks kena, kui see artikli käivitamine aset leiaks, seni ei ole selleni veel jõutud. nii et äh, ma ei tea, kuidas te tahate selle ettepaneku nüüd siin täpselt esitada, aga vastu soovib rääkida härra Gonzales Pons, palun härra president, kõigepealt ma ei saa aru, eh, millest me siin räägime, selle artikli viiskümmend rakendamise härra Verhofstadti osas. ja nüüd siis eh, hakkame rakendama artiklit, eh, mida keegi ei ole soovinudki rakendada ja lihtsalt muutume siin melanhoolseks, teiseks ei ole ju äh, üleüldsegi loogiline see, et Ühendkuningriigi valitsus on palunud kahte aastat selleks, et otsustada, kas artiklit viiskümmend rakendada või mitte, samal ajal kui meie peame selle ära otsustama kahe päevaga, nii et tegemist on täiesti ebaproportsionaalse olukorraga. ja kolmandaks ja neljandaks on minu arvates täiesti uskumatu, et nii olulist küsimust üritatakse siin kuidagi selja taga kiiresti ja kahe päevaga ära lahendada tegemist on väga tõsise probleemiga ja selline käitumine ei ole lihtsalt selle probleemi tõsidusega vastavuses nii et Euroopa Parlament arutab seda siis, kui mehhanism aktiveerub ja e, tuleb siiski mainida, et töö tuleks korraldada veidikenegi paremini. nüüd artiklit viiskümmend ei ole keegi üldse soovinud rakendada, samal ajal kui siis nüüd räägime me uuest Ühendkuningriigi volinikust, kes tahab kuuluda Euroopa Liidu institutsioonidesse, nii et otsustagem siis nüüd ühtpidi või teistpidi ja hääletame vastu selleks, et igasugust vääritimõistmist vältida, tänan über den Antrag ist die namentliche Abstimmung. ja on palutud nimelist hääletust ähm, selle ettepaneku kohta. nii et äh, palun sisestage masinasse äh, kaardid, härra Lunas, teie ka. elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud Der Antrag ist abgelehnt. ja ettepanek on tagasi lükatud. sotsiaaldemokraatide fraktsioon palub, et kolmapäeval võetaks äh, päevakorda nõukogu komisjoni avaldus äh, seoses tööstuspoliitikaga, arvestades hiljutisi äh, Caterpillari ja Alstomi juhtumeid ja soovitakse võtta vastu resolutsioon, mille üle hääletatakse oktoobris eh, ja nii edasi härra Vitella, jah, härra esim-, president, ütlesite täiesti õigesti, me oleme väga mures selle pärast, eh, et kuidas eh, on mõjutanud majandus kriis ja tööhõive võimalusi Euroopa kodanikele. Caterpillari ja Alstomi juhtumid on näide sellest. me räägime tuhandetest ja tuhandetest töökohtadest, mis on kaduma läinud ja ma arvan, et me peaksime rääkima laiemalt Euroopat tabanud tööstuskriisist. poliitikad, mida on kasutatud Euroopas, ei ole ennast õigustanud ja me peame sellest rääkima. sõna saab nüüd selle ettepaneku poolt kolleeg Stas, suur tänu, härra president, austatud kolleegid. härra Pitella palve minu meelest on täiesti õigustatud, arvestades sellest, mis on toimunud äh, Belgias, tegemist on katastroofiga, me räägime kahest tuhandest töökohast, äh, mis on ohus äh, ja samamoodi on õhus, äh, ohus ka töökohad, mis on seotud olnud nende ettevõtetega, tarnijad ja nii edasi, nii et me tõesti, me peaksime sellest rääkima. Caterpillar oli üks äh, ettevõtetest, kes on Euroopa vahendeid kasu-, kasutanud ja, ja samas kasutavad nad äh, väga osavaid taktikaid selleks, et oma omanike dividende suurendada ja seda kõike oma töötajate arvelt ja meie toetame seda ettepanekut seega suur tänu selle ettepaneku vastu, tahaks sõna võtta härra Kaasa. suur tänu, härra esime-, president, me oleme täiesti nõus sellega, et äh, tõesti väga õnnetu juhtum. me oleme nõus, et peaks toimuma arutelu kuid alles siis, kuni on meieni jõudnud piisavalt informatsiooni toimunu kohta. meil praegu seda informatsiooni ei ole ja ma arvan seega, et me ei peaks sellest asjast rääkima seekord. jah, arutelule, aga mitte praegu on äh, ka varem äh, Caterpillari vastu kasutatud äh, meetmeid, kui me juba käivitasime üleilmastumise fondi vahendid ja seda tuleks teha ka seekord, aga me oleme selle ettepaneku vastu, aga debatti kui sellist ei välista. härra Marias, teil oli kodukorraga seotud küsimus, palun. Κύριε Πρόεδρε, απλά θέλω να δηλώσω ότι στην προηγούμενη ψηφοφορία härra president, ma tahtsin öelda nii palju, et eelmisel hääletusel ma tegelikult toetasin ECR-i ettepanekut, aga süsteem ei toimi. palun võtke see arvesse, hääletasin, aga hääl ei läinud arvesse. ma toetasin ECR-i ettepanekut. okei okay., siis peab teist protokolli aufgenommen. hästi, paneme selle protokolli kirja, tehnikud vaatavad pärast teie hääletusmasina üle ja hääletame nüüd härra Pitella ettepanekule, kes on poolt, palun andke käega märku. härra Veber, kui tohin äh, katkestada, siis ma tahaksin öelda, et äh, meie oleme arutelu poolt, aga resolutsiooni vastu hästi, siis äh, hääletame teistmoodi härra Pidella ettepanek oli, et arutelu praegu ja resolutsioon oktoobri esimesel täiskogul, kes on selle ettepaneku poolt, palun andke käega märku. ja kes on vastu? kes on erapooletud? selle peame üle kontrollima. ja elektrooniline hääletus on alanud kes on härra Pitella ettepaneku poolt, et arutelu on sel nädalal ja resolutsioon läheks hääletusele oktoobri esimesel täiskogu nädalal, kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud. seega pikendatakse kolmapäevast istungit kuni keskööni. annan teile teada, et äh, me ei saa garanteerida, et nõukogu saab kolmapäeva pärastlõunal kohal olema. arvestades seda, siiski, kui palju erinevaid äh, ministreid siin kohal on, siis ehk on nõukogul siiski võimalik korraldada, et vähemalt üks ministritest on siin pärastlõunal kohal. edasi, neljapäevaga seoses teeb uue NGL fraktsioon ettepaneku, et seoses äh, suulise küsimusega äh, teemal äh, miinimumsissetuleku tagamise kavad Euroopa Liidus äh, tuleks seda küsimust käsitleda ennelõunal, mitte pärastlõunal. siis peaks äh, istung algama juba kell kaheksa hommikul ja sõna saab härra Lopes. Uh, uh, ja suur tänu, president. neljapäeva hommikul meil on väga oluline arutelu kahel tööhõivekomisjoni dokumendi teemal. meil on äh, miljonid töötud, üle saja miljoni vaese Euroopa Liidus, seetõttu me peame kindlasti käsitlema seda teemat ja see suuliselt vastatav küsimus võiks tulla arutelule kohe pärast kahte esimest dokumenti, mida hommikupoole käsitletakse, mitte alles pärastlõunal. härra Skiliotis, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid tegelikult on tegemist muidugi väga tõsise teemaga ja me oleme sellele keskendunud äh, just nimelt praegu Euroopas, Euroopas, mida laastab see kestev kriis. miljonid inimesed elavad äh, väga rasketes tingimustes. ja tõesti tuleb tagada see, et nii palju kui inimesi kui võimalik äh, jõuab tööturule. kes kõneleb selle ettepaneku vastu, härra Kaasa, palun? jah, aitäh, härra esimees, ma saan aru, et see teema on tähtis, aga meil on palju olulisemaid raporteid äh, sellel hommikupoolikul arutelul ja seega meie ei ole nõus sellega, et me peaksime hakkama liigutama hommikuks ette nähtud äh, debatte. ma arvan, et pärastlõunal peaks ka neljapäeval olema kohal piisaval arvul kolleege, sest et ärgem unustagem, et neljapäeva pärastlõuna on tööpäev. Um kes on härra Lopesi ettepaneku poolt, palun andke käega märku ja kes on vastu? kes on erapooletud? kontrollime selle elektrooniliselt üle. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud. seega alustame neljapäeval kell kaheksa ja muudame päevakorda selliselt, et äh, miinimumsissetuleku tagamise kaudu Euroopa Liidus on esimene päevakorra äh, punkt ja selline muutus on kinnitatud rohkem päevakorrapunkti äh, kell kaheksa hommikul algab neljapäeval istung. härra Obermeier, palun. ma tahan viidata Euroopa Kristliku Solidaarsuse päevale täna kolmsada kolmkümmend kolm aastat tagasi äh, Poola kuninga Jan Obeski juhtimisel äh, vabastati ähm, Euroopa Türgi äh, okupatsioonist, vabastati Euroopa islamiseerimisest. nüüd aastasadu tagasi saavutati selline tähtis võit Balkanil ja ma tahaksin siinkohal avaldada austust Viini kangelaslikele äh, kaitsjatele, ähm, kes äh, päästsid Euroopa, aitäh! ma ei tea küll, kuidas see asi peaks olema seotud äh, meie päevakorraga kolleeg, te olete muidu päevakorraga nii hästi kursis, alati heidate te minule selle põhjal üks, üht-teist ette, aga nüüd te kasutasite olukorda propagandistlikel põhjustel ära. nüüd äh, esimene päevakorrapunkt, kolleeg Langeni raport energiaturu uue korralduse suunas, palun, härra Langen